õigusasjade komisjon on eh, mulle, mind teavitanud sellest, et Stanislav Boltšak, kes on parlamendisaadik, on eh, võtnud tagasi nõude oma eh, parlamendisaadiku säilitamist, seega on